kui ei, siis on see protokoll vastu võetud. mu daamid ja härrad, mul on väga hea meel selle üle, et meie seas on Tuneesia põhiseadusliku assamblee liikmed, tere tulemast, härrad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 tervitan Ökle Euroopa kooli õpilasi, tervitan neid, kes väga toh-.